Äh, nendele äh, piirkondadele äh, alates aastast kaks tuhat kaheksateist, suur aitäh, äh, kaks tuhat kaksteist, suur aitäh äh, teile, ähm, lugupeetud president, mulle sõna andmast. suur aitäh, nüüd on arutelu lõppenud ning hääletame homme kell kaksteist kolmkümmend ja järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Zimmeri raport, mis puudutab arengumaade toetamist toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel. annangi sõna proua Zimmerile, ta on meie raportöör ja teil on neli minutit. lugupeetud daamid ja härrad. Aafrika ja Euroopa kirjanikud on Aafrika sarve kohta öelnud, et äh, need, kes kannatavad, ei vääri kaastunnet, vaid äh, inimõiguste kaitset. Neil on äh, õigus vastavalt inimõiguste konventsiooni artikli kakskümmend viis õigus äh, toidule kaheteist koma viiel miljonil inimesel seda õigust seal ei ole. Somaalias on viimaste kuude jooksul surnud üle kolmekümne tuhande alla viieaastase lapse ja FAO arvates Kait kannatab toitumispuudumise all üle kogu maailma ligikaudu miljard inimest et seda leevendada, tuleb esitada järgmised küsimused, kas Euroopa Liit äh, tuleb toime vastutuse väljakutsega pakkuda näljastele üle kogu maailma piisavat juurdepääsu toidule ja puhtale joogiveele ja kuidas Euroopa Liit äh, muudab oma poliitikad äh, sidusaks äh, kaubandus- ja arengupoliitika osas lähtuvalt Lissaboni lepingu artiklitest kuus ja seitse. oluline on äh, toetada arenguriike, pakkuda humanitaarabi ja toiduabi. Euroopa Komisjon on pannud paika mitmed aspektid, äh, mida meie parlamendis toetame, aga paljudes valdkondades on tegutsetud ka ebapiisavalt. näiteks kui vaadata poliitikate vahelist eh, sidusust, siis see on puudu. kaubanduspoliitika, rahvusvaheline kaubanduspoliitika, põllumajanduspoliitika, need on valdkonnad, mida tuleb eh, korrigeerida. näljavastasele võitlusele ei äh, ole pööratud rahvusvahelises poliitikas piisavalt tähelepanu ja see puudutab ka Euroopa Liidu poliitikat. näljahädad ei teki üleöö, põhjuseid on mitmeid, äh, ma ei hakka siin neid detailselt loetlema, raportis on need kõik kirjas. selge on see, et äh, kliimamuutus, börsidel spekuleerimine, hinna volatiilsus, maa omandamine, ebaõiglane kaubanduspoliitika, need kõik koormavad eelkõige vaeseid, põgenikke, vanureid ja kaitseta naisi ja lapsi. oma raportis keskendusime kolmele põhilisele punktile. esiteks, me soovime, et inimõiguste põhine lähenemine domineeriks äh, toiduga kindlustamise poliitikat. meil on vaja ülemaatamismehhanisme ja tuleb tagada kõigile õigus toiduga kindlustatusele. väike põllumajapidamine on äh, oluline võimalus võitlemaks näljahädade vastu, meil tuleb äh, panustada rohkem väikepõllupidamisele ja samuti tuleb äh, tõhustada võitlust spekuleerimise ja kontrollimatu maa hõivamise vastu. selline kontrollimatu omandamistegevus on suuremamahulisem, kui arvati. Ugandas näiteks äh, on üle kahekümne tuhande inimese oma kodudest välja aetud, kuna Briti metsandusfirmad on ostnud lihtsalt maa seal üles. kolmandaks, me soovime poliitikate sidusust niimoodi, et äh, ühe käega ei eraldataks äh, raha arengupoliitikale ja teise käega ei võetaks seda põllumajanduspoliitika kaudu ära. meil on selles valdkonnas veel väga palju ära teha ja ma palun homme hääletusel teie toetust oma raportile. suur tänu, nüüd äh, liigume edasi vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna proua Antonescu. tänan, proua president tegemist on äh, väga suure humanitaarprobleemiga näljahäda näol ja see ohustab ka maailma rahu. see on põhjustatud äh, biokütustest, kliimamuutustest, pinnase halvenemisest, spekuleerimisest ja ebapiisavatest veeressurssidest. seetõttu inimesed kannatavadki nälja ja alatoitumuse all. ma tervitan äh, seda, et õigus toidule oleks meie poliitikate aluseks. meil peaks olema kontrollitud, koordineeritud ja sidusad poliitikad üle kogu Euroopa Liidu. meil on vaja arengupoliitikat, põllumajanduspoliitikat, kaubanduspoliitikat ja ka seda, et teadusprogrammid oleksid kaasatud Euroopa Liit ja partnerriigid peaksid sisse viima läbipaistvad kontrollimehhanismid, kaasates kodanikuühiskonna ja kohalikud omavalitsused, et tagada selle poliitika rakendamine. tänan. tänan. austatud komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid toiduga kindlustamatus on suureks väljakutseks arenevas maailmas, eriti just Aafrikas. miljonid inimesed kannatavad nälja all ja see ei ole Euroopa Liidu jaoks aktsepteeritav. kui me olukorda ei muuda, siis meil tekib üle kogu maailma julgeolekurisk. Äh, rahvusvaheline üldsus on reageerinud äh, ebapiisavalt ja aeglaselt sellele probleemile Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, tugevdama oma osalust näljahäda vastu võitlemisel. meil tuleb panustada arenguabile, eelkõige just põllumajandusvaldkonnas, maapiirkondades. samuti tuleb toetada haridusprogramme, nii et äh, võimalikult äh, lai inimeste ring saaks nendest programmidest osa võtta niimoodi on meil võimalik äh, sellest tupikseisust edasi liikuda. proua Peenova, palun. tänan, proua president, härra volinik. toiduga kindlustatus äh, arenguriikides on elu ja surma küsimus. nii on see ka praegu Aafrikas. komisjon peab tegutsema kiiresti, pakkuma pakkuma välja õiged abi osutamise vahendid. me peame panustama jätkusuutlikule toidutootmisele, põllumajandusele, sellepärast et see on maaelu arengu aluseks, eelkõige just äh, arengumaades. me peaksime loobuma välissõltuvusest, äh, naftasõltuvusest nii palju kui võimalik ja eriti tuleb tähelepanu pöörata naistele, kuna paljud väiketalunikud on naised. kindlasti spekuleerimine kaubaturgudel mõjutab ka toiduaine hindu, mõjud on katastroofilised ja seetõttu peaks komisjon reguleerima ka finantssektorit. proua Kella tänan, tänan raportööri suurepärase raporti eest. põllumajandus on selline valdkond, mis on tihedalt seotud ka arengupoliitikaga ja kus need kaks on tihtipeale vastuolus. me ei toida maailma nii, nagu põllumajanduspoliitikad ette näeksid, aga me ei peakski seda tegema, toidu tootmine peaks toimuma kohalikul tasandil. me ei peaks konkureerima globaalsel turul oma põllumajanduspoliitikaga, me ei peaks keskenduma konkurentsile, vastupidi, me peaksime võimaldama arenguriikidel iseennast toita, aga mida me teeme? meie lihatootmine Äh, sõltub seitsmekümne kahe protsendi osas soja impordist äh, kahekümnel tuhandel hektaril. me ekspordime ja impordime niimoodi, et me mitte ei toida maailma, vaid me näljutame maailma ja meie välistegevusi peavad saatma sisereformid. tänan, kolleeg Ferreira. tänan, proua president. me räägime strateegilisest raamistikust äh, pakkudes abi arenguriikidele, tagamaks toiduga kindlustatust. selline arutelu on väga teretulnud ja vajalik, nagu ütles ka proua raportöör. oluline on, et äh, oleks äh, sidusus äh, energiapoliitika, kaubanduspoliitika, põllumajanduspoliitika ja toiduga kindlustatuse vahel, aga praegu eksisteerib nende struktuuripoliitikate ja toiduga kindlustatuse vahel äh, suur ähm, lõhe ja ebasidusus. me hävitame väikese ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtteid selleks, et kasutada viljakat pinnast äh, muuks kui põllumajandustoodete tootmiseks. me ohustame sellega paljude riikide põllumajandust ja toiduga kindlustatust. ei ole mitte mingisugust äh, kindlat toiduainetega varustamist, paljudel rahvadel puudutub toidu osas nii kvaliteet kui ka kvantiteet. proua president, me räägime täna muuhulgas sellest, kuidas me saame aidata arenguriikidel üle saada toiduga kindlustamatusest. ühelt poolt äh, me kujundame siin oma poliitikaid välja ja siinkohal ma tänan raportööri suurepärase töö eest ja komisjoni algatuste eest, aga samas teisalt äh, kümnendal mail käesoleval aastal kuulutas Euroopa Komisjon, et äh, ta vaatab äh, üle nende riikide nimekirja, mis praegu saavad kasu alandatud tollimääradest, riikide arvu soovitakse vähendada ja mul tekib küsimus, et kuidas see küll on kooskõlas arenguriikide aitamisega, minu meelest on siin tugev vastuolu sees. tänan probleemsetes riikides kannatavad kõige rohkem naised ja lapsed. raport juhib tähelepanu toiduga kindlustatuse vajalikkusele, aga kõige olulisem on see, et maa jääks kohalike omandisse. välismaalaste poolt maa omandamine toob kaasa väljarände ja nõrgad valitsused äh, kohati on loobunud oma inimeste eest võitlemisest. meil tuleb siinkohal kasutada rahvusvahelisi lepinguid ja standardid. Euroopa Liidul on äh, rahvusvahelise tegijana õigus nõuda teatavate standardite järgimist. härra volinik, palun. tänan, proua president, sooviksin tänada proua Zimmerit äh, raporti eest ja tänan kõiki parlamendiliikmeid sõna võtmast sel väga olulisel teemal. mul on hea meel, et proua Zimmer tervitab komisjoni teatist äh, teemal arengumaade toetamine toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel, millega me tulime välja kevadel ja ta jagab mitmeid meie nägemusi seoses toiduga kindlustatusega. erilist tähelepanu pööratakse siin põllumajandusvaldkonnale. Euroopa Liit peaks siin edendama kaasavat ja rohelist kasvu. toiduga kindlustamatuse kõrvaldamine on komisjoni jaoks oluline prioriteet. me kindlasti äh, teeme koostööd oma partneritega, kasutamaks ära arenguriikide potentsiaali aastakümnendate arengueesmärkide saavutamisel. praegune olukord Aafrika sarvel näitlikustab meile, et äh, kiiremini kui kunagi varem peame me reageerima ja tagama toiduga kindlustatuse Arikas arvel ja ka mujal maailmas. me peame jätkusuutlikult äh, tagama kõige haavatavamate ühiskonnakihtide toiduainetega varustatuse. ja põllumajandus on siinkohal meie jaoks kindlasti prioriteediks ja mis puudutab nüüd äh, muresid seoses finantsspekulatsiooniga ja hindade volatiilsusega, siis äh, komisjon äh, uurib spekuleerimise ja hindade volatiilsuse aspekte. me kindlasti soovime et turud äh, ja me ise reageeriksime koordineeritud ja korrapäraselt. komisjon on äh, mures seoses äh, toiduhindade kasvuga ja selle mõjuga arenguriikidele ja me võtame ka vastavad sammud tarvitusele. meil on tulemas välja direktiivi eelnõud, mis puudutavad äh, finantsturgusid, tõstmaks turgude stabiilsust ja läbipaistvust ja me kaasame ka põllumajandustoodete tuletisinstrumendid äh, sellesse seadusandlusesse. Euroopa Komisjon on allkirjastanud äh, eesmärgi toetada vastavaid ÜRO ametkondi selles valdkonnas ja me oleme arvamusel, et äh, suuremamahulised äh, maa hõivamised või omandamised ei äh, ole siinkohal õigeks teeks, me toetame korralikke maaomandipoliitikate jõustamist ja rahvusvahelisi suuniseid. jätkusuutlik kalandus ja vesiviljelus mängivad samuti olulist rolli võitluses nälja ja alatoitumuse vastu. ma kinnitan teile, et need on ka tulevikus meie arengukoostöö prioriteedid. komisjon äh, osaleb äh, toiduainetega varustatuse kuulamisel, mille parlament korraldab järgmisel nädalal. tänan, volinik, arutelu on lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja nüüd asume järgmise päevakorrapunkti juurde, härra Kavada raport teemal Euroopa koolide süsteemi, annan sõna raportöörile neljaks